me alustame nüüd hääletust. ma palun, et te istuksite oma kohtadele. me alustame inimõiguste olukorra kohta Krimmis, eriti krimmitatarlaste olukorra kohta resolutsiooniga. Äh, punkt seitse, siin on meil suuline muudatusettepanek kolleeg Plenkovitšilt. Äh, härra Plenkovitš, palun. aitäh, president, mis puudutab suulist muudatusettepanekut punkti seitse kohta siis lihtsalt te, tahaksime tehniliselt korrigeerida lause osa, milles lepiti läbirääkimiste